kolleegid, mul on väga hea meel, et te olite nii mõistvad eh, selle suhtes, et pidite ootama, jah, tungivatel põhjustel meil laiendatud eh, juhatus kestis kauem ja seetõttu oleme me natukene oma eh, algusega hilinenud, nii et tahaksin teid tänada ja nüüd läheme kohe edasi siis päevakorra juurde, Vahemere Liit on meie järgmine teema. ja teie poolt on tõesti väga kena, et te lubasite meil päevakorda muuta, nii nagu me seda tegime. ma äh, arvan, et Vahemere Liidu tegevus on, äh, omandab üha suurema tähtsuse, sellest oleme me siin juba kõnelenud, oleme kõnelenud sellest, kui oluliselt on see, et meie ka Euroopa Liidu poolt rohkem hoogu selle organisatsiooni tegevusele anname ning ma leian, et tänane otsus ähm, kakskümmend üheksa projekti ühiselt ellu viia nelja äh, miljardi euro ulatuses on äärmiselt äh, õige samm ning Äh, ma loodan, et äh, ka ministrite kohtumine, äh, lõunapoolsete partnerriikide ministrite kohtumine ja naabruspoliitika uut hoogu saavad. me võtsime juba vastu Euroopa Parlamendis juunis Kukani raporti ning panime sellele üsna suurt rõhku, selles raportis panime üsna suurt rõhku just nimelt naabruspoliitikale ma arvan, et oluline on ka see, et, et me Euroopa Liidus konflikte seeläbi võitleme, et ei lase tekkida konfliktidele väljaspool oma piire ja aitame kaasa siis rahumeelsele arengule, mis edendab ka sealsete riikide majandusolukorda ja ma leian, et meie ühine organisatsioon, Vahemere Liit, on siis selleks just sobiv eh, instrument. ja nii et, et suur aitäh, härra Fatallah Silmassi, et te täna olete saanud siia tulla ja annaksingi nüüd kohe teile sõna, palun. Eh, suur aitäh, eh, esimees lugupeetud esimees, aseesimees, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, kallid kolleegid, kallid sõbrad, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin teie hulgas olla selleks, et tutvustada teile, nagu juba öeldud, pea, Vahemere Liidu peasekretäri tegevusaruannet aastaks kaks tuhat, aasta kaks tuhat neliteist kohta see on tõesti võimalus, kus me saame siis äh, rääkida asjade praegusest seisust, tuleviku väljavaadetest. Äh, mul on seda enam hea meel, et, et härra esimees koos teie ja koos paljude Euroopa Parlamendi saadikutega äh, me oleme kohtunud juba väga paljudel erinevatel üritustel ja me oleme otsustanud säilitada siis Euroopa Parlamendi ja paljude parlamendidega pidevad kontaktid Äh, selleks, et meie saaksime, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, teid äh, teavitada äh, siis pidevalt nendest erinevatest tulemustest, mida me saavutame, nendest sündmustest, mis aset leiavad ja erinevatest küsimustest, mis tõstatuvad Vahemere piirkonnas. ma arvan, et minu jaoks täna nii institutsionaalses plaanis kui ka kogu äh, Vahemere Liidu äh, protsessi raames äh, väga oluline teha kokkuvõtteid siis ühest etapist, vaadata, kuhu me oleme jõudnud ja plaanida siis ka seda, kuidas tulevikus edasi tegutseda. ma teen ettepaneku, et ma teen kõigepealt siis sellise sissejuhatuse mul on see olemas ka PowerPointi kujul slaididel ja eelkõige tahaksin siis Äh, vastata teie küsimustele, et äh, niimoodi siis süvendada ja täpsustada äh, selle teema, teemaga seonduvaid aspekte. ja ma ei tea, kas minu ettekanne on juba näha, jah, see on näha nendel ekraanidel. tahaksin lihtsalt meelde tuletada, milline on see institutsionaalne raamistik mis moodustab siis Vahemere Liidu, see on tege-, tegemist on valitsuste vaheliste organisatsiooniga, millel on nelikümmend kolm liiget ja tegemist on ka valitsustevahelise organisatsiooniga, aga see, jah, see ei tähenda, et töö toimub ainult valitsustevahelisel tasandil. me üritame tegutseda väga avatult ja partnerluses koos kõigi meie regionaalsete koostööpartneritega ja samuti üritame siis operatiivselt tugevdada regionaalset koostööd. täna kõneleksin loomulikult peasekretäri tegevusaruandest, aga oma ettekandes tahaksin eh, teile anda ülevaate ka sellest eh, taustast, eh, mis meie organisatsiooni ümbritseb ja see on üsna selline mitmekesine taust, sest sellel on nii-öelda ka parlamentaarne mõõde, see kaasab kõiki Vahemere Liidu liikmesriikide parlamente, aga me teeme koostööd ka teiste organisatsioonidega Äh, näiteks regioonide kohalike omavalitsustega nagu Arlem samuti, äh, Analindi sihtasutusega, erasektoritega, Business Mediga, Askameega ja samuti teadusasutustega. nii et, et äh, jah, see loetelu siin ei ole ammendav, aga nagu ma ütlesin, meil on siis, me tegutseme üsnagi mitmekesisel taustal ja me soovi, soovime saavutada just nimelt suuremat sünergiat ja äh, kooskõlastamist erinevate organisatsioonide vahel, kes on seotud Vahemere äh, piirkonnas tehtava koostööga. nüüd ju meie organisatsiooni juhtimine tugineb äh, kaas äh, tegutsemise põhimõttele. meil on siis kaasesimehed, siin on siis Patrice Pakemenik, kes on välisteenistusest ja tema Äh, esindab siis äh, just nimelt põhja poolt meie liidus ja siis äh, Jordaaniat, kes esindab meie organisatsiooni lõunapoolset tiiba ja niimoodi läbi kaaspresidentide saamegi tegutseda väga tõhusalt ja hoolitseda selle eest, et meil Vahemere Liidus on tõesti ühtne tegevuskava, meil toimub pidev dialoog, pidevalt paneme ühiselt paika strateegiad, tegevused, strateegiat ja kõike seda viime siis ellu ka ühiselt. loomulikult äh, haldavad seda kõike siis kõrgemad ametnikud ja sekretäriaat, mille peakorter on Barcelonas. niisiis mm, ma arvan, et äh, nüüd oleks meil vaja natukene vaadata veel tausta, et me saaksime äh, natuke täpsemalt siis teemade juurde minna, millega me tegeleme. ma tahaksin juhtida tähelepanu nendele võimalustele, mis meie ees on ja nendele väljakutsetele, äh, millele me peame siis reageerima ma arvan, et see slaid, mida te praegu näite, ei vaja kommenteerimist, sellepärast et see võtab kokku mõningad nendest väljakutsetest, mis meie regiooni ees seisavad Äh, tahaksin äh, lihtsalt äh, peatuda mõnedel nendest, mis on kesksel kohal ja tahaksin iseäranis siin rõhutada sellist keskset küsimust nagu noorte tööhõive. praegu on noorte tööpuudus tõesti väga tõsine probleem. minu arvates on see probleem, mis on kesksel kohal, kui me tahame mõelda sellele, milline on tulevik, mis ootab ees meie regiooni ning ähm, eriti äh, tuleb arvestada ka naiste kaasatust tööturule, see on ka probleemiks. jah, meie ees on täna väljakutsed, aga need on väljakutsed, äh, kui me vaatame tulevikku näiteks aastasse kaks tuhat kolmkümmend, siis ka äh, siin on väga olulisi väljakutseid meil. aga ma tahaksin teile öelda ka seda, et neid välja, need väljakutsed ei tohi meie visioone piirama hakata Äh, väljakutsed võivad luua ka võimalusi ning ähm, me peame just leidma siin tasakaalu väljakutsete ja võimaluste vahel ja just nimelt seda äh, tasakaalu tahaksingi oma tänases ettekandes leida. Äh, tahaksin rääkida meie regioonist kui regioonist, millel on, ees on väljakutsed, aga meil on ka võimalused, mida tuleb maksimaalselt ära kasutada ja selleks on meil vaja loomulikult väljakutsetele vaja, vaja, vaja, vajalikul määral reageerida räägiksin nüüd siis sellest, millega tegeleb peasekretäriaat. Äh, tahaksin siis äh, äh, rääkida selle sekretäriaadi mandaadist. peasekretäriaadil on mandaat ja tema ülesandeks on hoolitseda selle eest, et regionaalne koostöö leiaks operatiivse väljundi koha peal ja peamiselt kahel teljel Äh, kõigepealt äh, meil on äh, regionaalne ja poliitilise dialoogi platvorm ja siis konkreetsed projektid. ja kui rääkida nüüd nendest kahest suurest tegevussuunast, mis peadirektor, peadirektoril on, siis siin oleme saavutanud tulemusi, mida ma jul-, nimetaksin lootustandvateks ja julgustavateks ja ma räägin teile ka sellest, kuidas me oma tegevust saaksime veelgi tõhustada aga räägiksin siis praegu regionaalse ja poliitilise dialoogi platvormis, me oleme korraldanud kaheksa kõrgetasemelist konverentsi, meil on toimunud kolmkümmend, või vabandust, kolmteist kõrgemate ametnike kohtumist ja rohkem kui sada ekspertide tasandil foorumit ja ümarlauda. Neid me oleme siis korraldanud Äh, kasutades äh, enam kui äh, viit tuhat koostööpartnerit, võrgustikku, mis koosneb siis enamast kui viie tuhandest koostööpartnerist. ja seda me oleme siis üritanud tõesti konkreetsetele projektidele keskenduda ja täna on mul väga hea meel teile teatada, et need konkreetsed projektid, neid on kolmkümmend kolm. Need on siis kolmkümmend kolm regionaalset projekti, mis me oleme välja valinud ja viiskümmend protsenti nendest projektidest praegu on juba teostamisel ning eh, loomulikult eh, me jätkame eh, tööd selle nimel, et ka teised projektid saaksid kiiresti käivituda, aga nagu te näete seda kõverat siin viimase kahe aasta kohta, siis mm, jah, nagu te näete, aega meil veel natukene on, et need asjad ellu rakendada aga me tegutseme tõesti selle nimel, et nende projektide mõju, nende konkreetsed tulemused koha peal oleksid võimalikult suured ja olulised selleks, et need projektid aitaksid siis kaasa äh, tõstatatud küsimuste lahendamisele äh, või aitaksid ära kasutada maksimaalselt olemasolevaid võimalusi Äh, tahaksin täna teile kõnelda ka sellest, et need kolmkümmend kolm projekti, mis me oleme välja valinud, äh, on peaaegu viiekümne protsessi, protsendi ulatuses, jah, see arv on võib-olla natukene üldistatud, aga tahaksin, et see teile kergesti meelde jääks, viiskümmend protsenti on siis eh, ellu rakendatud avaliku sektori asutuste poolt, valitsuste poolt, rahvusvaheliste organisatsioonide poolt või rahvusvaheliste finantsasutuste poolt aga. aga viiskümmend protsenti nendest on siis ellu viidud mitte val-, eh, valitsusväliste, tähendab valitsusväliste organisatsioonide poolt, erasektori poolt ja minu arvates on äärmiselt oluline, et me pööraksime tähelepanu sellisele üldisele tasakaalule ja julgeksin teile isegi öelda, et eh, see ettekanne on eh, ka eh, trükitud kujul olemas, nii et, et seda on võimalik pärast minu esinemist ka välja jagada viiskümmend protsenti avalik sektor, viiskümmend protsenti mitteavalik sektor, ma arvan, et see on väga oluline selleks, et, et äh, Vahemere Liit äh, saaks tõesti jätkata oma koostöös kõigi tegutsejatega selles regioonis, ise eriti erasektoriga, ähm, kodanike ühiskonnaga, teadusasutustega, ülikoolidega ja nõnda edasi. Äh, nüüd need tegevused, millega me tegeleme, on seotud kolme suure teemaga, millest annaksin kiiresti ülevaate, sellepärast et ma ei tahaks kõnelda liiga üksikasjalikult, tegevusaruanne on kättesaadav iga projekti kohta, aga meie prioriteediks on noorte tööhõive, nagu ma juba ütlesin, ja samuti kõikehõlmav majanduskasv. antud hetkel on Äh, noorte tööpuudusega siiski veel üsna palju probleeme, see on ilmselge, aga oluline on siiski täheldada, et äh, Vahemere lõunapiirkonna ja ka Vahemere põhjapiirkonna jaoks on noorte tööpuudus oluline teema ning seetõttu äh, näen mina noorte tööpuuduses midagi sellist, mis ühendab Euroopa Äh, ja meid, äh, selles vallas me saame tõesti ühiselt tegutseda meil on olemas regionaalne koostööplatvorm, mis selle küsimusega väga aktiivselt tegeleb. meil on täna kolmteist projekti äh, neljakümne kolmest välja valitud ja kolmteistis on, nagu ma ütlesin, eraldatud just nimelt noorte tööhõivele. nüüd teine ülesanne on naiste nii-öelda väestamine jah, see on eriti oluline just nimelt Vahemere lõunapoolsete riikide sotsiaalmajanduslikule olukorrale ja tegelikult ka eh, Euroopa Liidu mitmetele liikmesriikidele, sest ma olen jälginud arutelusid, eh, mis teil siin toimuvad, nii et, et me oleme sellesse protsessi kaasanud ka mitmed Euroopa partnerid, kes just nimelt üritavad parandada siis naiste rolli ühiskonnas ja meil on just nimelt projektid, mis konkreetselt selle teemaga tegelevad Äh, meil äh, toimub septem-, toimus septembris kaks tuhat kolmteist Pariisis ministrite konverents, äh, kus me arutasime siis tõesti väga olulisi teemasid ja meetmeid, mis oli ellu rakendatud selleks, et läheneda sellele küsimusele terviklikult ning meil on kümme projekti, mis, millest saavad kasu umbes viiskümmend tuhat inimest ja need inimesed on siis seotud erinevate projektidega, mida me ellu rakendame ja meie kolmas prioriteet on jätkusuutlik areng, jätkusuutlik areng äh, selle sõna kõige laiemas tähenduses, see tähendab, et me räägime infrastruktuurist, energeetikast, kliimamuutustest, keskkonnast, veest äh, jah, tegemist on tõesti siis äh, jätkusuutliku arenguga selle sõna kõige laiemas tähenduses. ning äh, jah, me tugineme siin äh, selles valdkonnas äh, regionaalsele koostööle ja regionaalsele dialoogile, meil on neliteist äh, projekti, mis on seotud selle temaatikaga, jätkusuutliku arenguga ja need projektid võimaldavad meil siis tõesti suurendada oma tegevust selles valdkonnas ja erilist tähelepanu pöörame just nimelt linnade jätkusuutlikule arengule Äh, siin on tõesti äh, vaja äh, tulemusi ning ma arvan, et see on üks teema, mis, millele pööratakse eelseisvatel kuudel, nädalatel palju rohkem tähelepanu. nagu ma juba ütlesin, me tegeleme kõigi nende asjadega selle, seetõttu, et me tegutseme läbi partnerite võrgustiku. ma tuletasin meelde, et Vahemere Liit on valitsustevaheline organisatsioon aga me ei tohi kohe kindlasti tegutseda üksinda, otse vastupidi, me peame tugevdama eh, suhteid ja sünergiat eh, oma partneritega ning eh, tervitan neid tugevaid suhteid, mis meil on siis parlamentidega, just nimelt Euro Vahemere regioonis, meil on Barcelonas toimunud siis juba kolm kohtumist kultuuripoliitika ja majanduskomisjoniga eh, Roost eh, ning eh, meil toimus ka Lissabonis täiskogu mais kaks tuhat viisteist, kus olid kohal ka riigipead. samuti teeme koostööd fina-, rahvusvaheliste finantsasutustega ja teeme koostööd ka kodanikeühiskonna võrgustikega, ülikoolidega, hoolitsemaks siis selle eest, et meie lähenemine oleks tõesti kõikehõlmav ja kaasav, et meil oleks selline lähenemine, eh, mis seoks siis eh, alt üles, ülevalt alla lähenemise omavahel ning eh, me ei unusta ära siis poliitilisi küsimusi, ei unusta ära strateegilisi küsimusi, aga me oleme suunatud just nimelt operatiivsete lahenduste leidmistele, kaasavale ja pragmaatilisele lähenemisele ma äh, lõpetaksin oma ettekande sellega, et äh, lisaks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportile äh, olen ma siin kui Vahemere regiooni kodanik, mina olen pärit Marokost, ma olen Magrebi riikide kodanik, olen Vahemere regiooni kodanik ja ma ei saa siin teie ees seista ja öelda, et see, mida me teeme, sellest piisab ma tahaksin äh, rõhutada, kuivõrd oluline on äh, vaadata tulevikku, äh, vaadata, kus me praegu oleme ja kuhu tahame jõuda ja vaadata kõiki neid väljakutseid, mis meie ees täna on ja sellel teel tulevikku peaksime pöörama järgmistele asjadele tähelepanu. minu arvates on äärmiselt oluline, Äh, kuidas toimub siis kahe, äh, Barcelona protsessi kahekümne esimene aastapäev äh, ja juhtumisi Euroopa Liit kavatseb just läbi vaadata oma naabruspoliitikat, just nimelt sel ja praegu ka ÜRO on läbi vaatamas aastatuhande arengu eesmärke Äh, nüüd, kus äh, äh, erinevate organisatsioonide ajakavad niimoodi kattuvad, tahaksin mina rõhutada, et on äärmiselt oluline rõhutada, kuivõrd oluline on Vahemere regioonis tehtava koostöö regionaalne mõõde, regionaalne mõõde on praegu kõige nõrgem, ma ütlen seda sellepärast, et kõik uuringud näitavad, et regionaalne integratsioon on endiselt ebanormaalselt väike ja lahendus on olemas, lahendus äh, Äh, on olemas, me saame suurendada turgusid äh, ja äh, saame eriti parandada koostööd siis lõunapoolsemate riikide vahel, aga ka koostööd lõunapoolsemate ja põhjaprobleemsemate riikide vahel, et meil toimuks siin tõesti selline regionaalsete tihe, sidemete tihendamine see on äärmiselt oluline, nii et, et me ei tohiks ära unustada just nimelt selle regionaalse mõõtme tugevdamist, mis meie arvates peaks olema just nimelt Vahemere Liidu südames ja ma tahaksin öelda ka seda, et ühiselt eh, saaksime parandada ka eh, meie meetmete nähtavust ja ja käegakatsutavust, et inimesed tõesti tunneksid, et nad on meie tegevuse tulemustega kuidagi seotud ja me ootame, et kõik institutsioonid, mis sellega tegelevad, eriti just meie Vahemere Liidu sekretäriaati, sellele rohkem tähelepanu pöörama ja ma arvan, et me peame tegema, tegutsema ühiselt partnerluses äh, koos teiega, lugupeetud parlamendisaadikud, see on väga oluline. ning ma arvan, et meil on vaja sellist nägevust, mis kinnitab asju, millega me täna tegeleme, noorte tööhõive, kaasav majanduskasv, naiste rolli tugevdamine, jätkusuutlik areng, aga me peame oma tegutsemist tõhustama ja kiirendama ja täna on see võimalik ma, nagu ma ütlesin, meil on kolmkümmend kolm projekti, mis on välja valitud ja ma luban, et nende projektide arv kahekordistub ja kolmekordistub. Äh, meil on äh, selleks vaja üha suuremat poliitilist toetust, suuremat rahalist toetust ning äh, meil on vaja ka palju suuremat kooskõlastamist ja suuremat sünergiat erinevate tegutsejate vahel selleks, et me tõesti saaksime ühiselt edasi liikuda ja veel kord lõpetuseks äh, äh, viitaksin kolmele ettepanekule, mis minu arvates on olulised äh, ning ja võib-olla kui ma järgmisel aastal siia tagasi tulen selleks, et esitada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevusaruanne, siis meil võib-olla on juba ka esimesed tulemused nende meetmete osas, mida ma praegu välja pakun. kõigepealt ma teen ettepaneku äh, tulla välja siis sellise suure algatusega rände ja migratsiooni teemal. ma arvan, et eh, rändeteema on praegu väga tõsine teema ja see on teema, mida ei saa vaadata üksnes julgeoleku vaatevinklist. meil on vaja sellist globaalset lähenemist, mis näeb ette ka pikemaajalise visiooni, eh, arengupoliitilised aspektid, ainult niimoodi saame tõesti midagi selles vallas ära teha ja ma ei näe ühtegi institutsiooni, mis selleks paremini sobiks kui Vahemere Liit. meil võiks, tõesti võiks olla oma algatus rände ja arengu küsimustes. ja äh, loomulikult äh, tutvustan seda ettepanekut siis äh, kaaspresidentidele, sest lõppkokkuvõttes on ju nemad, need, kes otsuseid langetavad ma arvan ka, et me peaksime palju rohkem investeerima kultuuridevahelisse dialoogi ja usundite vahelisse dialoogi. Äh, on oluline, et peale sõnade, et äh, et me ei piirduks ainult sõnadega, oluline on, et inimesed üksteist paremini mõistaks. me ei saa lubada, et meie inimeste vahel on täna kultuurilised lõhed et inimesed kultuuritasandil üksteisest aru ei saa, ma arvan, et meil on kollektiivne vastutus investeerida rohkem kultuuridevahelisse dialoogi ja tervitan Hispaania välisministri algatust, kes juulis eh, korraldas Barcelonas Vahemere Liidu peakorteris suure kohtumise, kus edendati just nimelt kultuuride ja usundite vahelist dialoogi ja ma arvan äh, veel ka seda, et me peaksime pöörama palju rohkem äh, tähelepanu äh, igasugustele aastakohtumistele nende institutsioonide vahel, kes Vahemere piirkonnas tegutsevad, just nimelt selleks, et konkreetsemalt paika panna oma tegevuse eesmärgid, neid paremini koordineerida, saavutada sünergiat ja üksteist täiendada. niisiis, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, see oligi minu poolt praegu kõik ning lõpetuseks natukene humoorikas eh, eh, vahepala ma leidsin selle karikatuuri Herald Tribune'ist, et te näete väga hästi, et siin on terrorist, eh, kes tahab toime panna terrorismi akti aga nähes äh, siis plakatit, kus teatatakse, et otsitakse töölisi, äh, siis äh, teda pakub, talle pakub palju suuremat huvi see töökoht kui terrorismiakti toimepanemine, nii et, et aitäh. aitäh, härra peasekretär. aitäh teile, te olete juba kolm aastat olnud selle Äh, Barcelonas asuva sekretäriaaniti eesotsa, äh, eesotsas ja te rääkisite oma tegevuse prioriteetidest, äh, sealhulgas siis ka selles, et naised, naised peaksid ühiskonnas suuremat rolli mängima, rääkisite jätkusuutlikust arengust, ma arvan, et paljud kolleegid nagu minagi tahaksid palju üksikasjalikumalt teada, kuidas saaks näiteks Vahemere Liit võidelda ebaseadusliku sisserände vastu. see on üks tõsine probleem, te tulete Marokost, millest hiljuti on saanud ka siis pagulaste päritolumaa ja mitte ainult transiidimaa. nii et, et jah, me võime laiemalt kõnelda sellest, mis toimus Lissabonis ja kogu kõigis nendes koostöö aspektides Äh, kallid kolleegid, ma arvan, et kaks minutit sõnavõttu äh, ja kohta oleks piisav, sest me oleme juba ajakavast maha jäänud. ja härra Millan Moon, palun. suur tänu. ma tahaksin tänada ka peasekretärit ja aitäh, et tulite täna siia taas kord. kui ma ei mäleta, siis olite siin, õigesti mäletan, siis te olite siin viisteist kuud tagasi ja suur rõõm on teid uuesti näha ning suur tänu, et olete astunud dialoogi meiega, meie komisjoniga, parlamendiga, arvestades seda keerulist olukorda nii poliitiliselt kui majanduslikult kuivõrd meil on olnud hiljutine majanduskriis, mis mõjutab ka meie eelarveid, me näeme, et teil on praegu nelikümmend kolm projekti käimas, viiskümmend protsenti on ellu viitamas praegu selge on, et te eh, viite oma projekte väga tõhusalt ellu ning eh, see on toimunud sekretäriaadi juhtimisel, te rõhutasite teatud kuupäevi meie kalendris, meil on siin ka härra Kukan, kes on naabruspoliitika raporti raportöör ning Euroopa Parlamendis ja siin ja välisteenistuses me praegu oleme läbi vaatamas naabruspoliitikat. mis on teie ettepanek komisjonile ja Euroopa Parlamendile, mis on need muudatused, mis tuleks sisse viia naabruspoliitikasse, kuivõrd teie olete keegi, kes tegeleb selle teemaga igapäevaselt ning Euroopa Parlament peab ka peagi oma seisukohad esitama proua Gomes, kaks minutit, palun. Merci, monsieur le secrétaire. Äh, aitäh, peasekretär, äh, selle sissejuhatuse eest. mina olen äh, nõus nende prioriteetidega, mida te mainisite. noorte tööhõive on keskse tähtsusega küsimuseks nii Vahemere lõunakalda kui põhjakalda riikide jaoks Äh, ka naistele suurema võimu andmine ja äh, selle kõige taustal äh, toetan ma tõesti seda, et tuleb investeerida rohkem meie koostöö parlamentaarsesse mõõtmesse, me peame süvendama samuti kultuuride ja usundite vahelist dialoogi ma arvan, et äärmiselt oluline oleks, kui oleks projektid, mis on sellised äh, parlamentide vahelised, et me äh, töötaksime välja konkreetseid projekte, peaksime dialoogi. Äh, näiteks jah, oleks vaja sellist koostööd parlamentaarse assamblee tasandil ja tahaksin teile esitada ka ühe küsimuse. kui me kõneleme rändest ja ebaseaduslikust rändest siis äh, minu arvates äh, mitte miski ei viita sellele, et olukord paraneb, pigem vastupidi. Äh, arvestades kõiki neid konflikte, mis meie ümbruses toimuvad. kas te leia, arvate, et Euroopa Liit Äh, äh, äh, peaks hakkama arutama legaalse rände võimalusi. see oleks võib-olla üks võimalus, mis aitaks meil rändeprobleemi, just nimelt ebaseadusliku rändeprobleemi kontrolli alla saada, sealhulgas ka sellega kaasuvat julgeolekuprobleeme. ning te rääkisite siin ka regionaalsest mõõtmest. mida saaks teha selleks, et äh, pöörata rohkem tähelepanu just nimelt lõuna, Vahemere lõunakaldal asuvate riikide omavahelisse koostöösse, näiteks Alžeeria ja Maroko vaheline koostöö. Peeter Paustek. suur tänu. peasekretär, tunnustan teid selle ettekande eest, ning äh, see on suurepärane, et me saame neid päevakajalisi teemasid siin arutada, et me kuuleme, milline on hetkeolukord äh, erinevatelt äh, regionaalsetelt organisatsioonide esindajad ning need konkreetsed projektid on äärmiselt olulised. tavainimesed tahavad selliseid arenguid väga näha, eriti mis toimub just koha peal ning mul on teile kaks küsimust, võib-olla nõustute neile vastama ja selgitama põhjalikumalt meile kõigile. poliitilise koostöö puhul te rääkisite parlamentaarsest assambleest, mis puudutas Vahemere riike ning ka neid kohtumisi, mis toimuvad regulaarselt mil määral parlamentaarne assamblee ning assamblee koosseis kajastab äh, reaalsust, kas oleks vaja ümber kujundada see assamblee, lisada sinna tegevustesse veel midagi, sest oluline on ju seda kõike poliitiliselt soodustada, regionaalset koostööd siis, et äh, see kuidagi innustaks ja värskendaks seda koostööd ning teiseks, mis puudutab sellist omanditunnet, mil määral kaasatud riigid, eriti mis puudutab äh, lõunapoolsemaid riike ning Vahemere teist kallast, tunnevad, et nemad on kaasatud, et nad äh, juhivad seda protsessi. oluline on ju mitte partnerlust peale suruda, vaid kõigepealt kokku leppida ja siis see ka vastavalt ellu viia. ehk siis mul oleks väga hea meel, kui te natukene täpsemalt räägiksite nendest aspektidest, aitäh! suur tänu, Petras! kolleeg Fabio Castaldo, palun! Merci beaucoup, monsieur le president. suur aitäh, härra esimees ja kõigepealt tahaksin ma tervitada äh, tema ekstsellentsi peasekretäri. Äh, alati on väga tore teid siin vastu võtta ja teiega äh, kõnelda. Äh, ma olen äh, täiesti nõus nende prioriteetidega, mida te mainisite, eelkõige seda kultuuride ja usundite vahelist dialoogi ja samuti olen nõus ka sellega, kuidas läheneda siis täna meie jaoks kesksele küsimusele, see on rändeküsimus, te rääkisite, et lähenemine peaks olema globaalsem, keskenduma just nimelt arengupoliitikale ja mitte ainult julgeoleku küsimustele, nii et, et minu küsimus on üsnagi otsekohene. Äh, meil on praegu äh, mereoperatsioon Eurofor, äh, sellele operatsioonile on eraldatud vist viis laeva ja talle on antud ka teatud mandaat aga äh, meil on siin äh, just äh, ühel laeval, Liibüasse lahkuval laeval surma saanud inimene ja üks sai haavata ja keegi ei tea, kes täpselt vastutab selle eest, mis juhtub. Sitsiilia prokurör on alustanud uurimist ning minu küsimus oleks siis selline, et kas teile ei tundu, et äh, see missioon, äh, selle missiooni mandaat, mida nõukogu peaks andma, äh, peaks olema kohandatud ka nendele võimalustele, mida te mainisite või leiate te, et tuleks parandada selle mandaadi teatud aspekte ja soovin teile teie töös edu. mees kolleeg Eduard Kukanu aitäh ja nüüd kolleeg Kukk on meie raportöör, mis puudutab äh, naabruspoliitika läbivaatamist. aitäh, ma vabandan, et äh, hilinesin, tere tulemast äh, peasekretärile. viimastel kuudel olete te parlamendis üsna sagedane külaline, mida rohkem me omavahel räägime, seda rohkem me hindame teie tehtud tööd ja kogu sekretariaadi tehtud tööd, mis puudutab Vahemere Liidus. väga lühidalt tahaksin mainida, et äh, meie komisjon juba hääletas raporti üle, mis puudutas naabruspoliitika läbivaatamist ning Vahemere Liidu sekretariaati ka mainitakse selles raportis ja seetõttu oleme me väga tänulikud äh, nende konkreetsete teemade eest, millest meid täna teavitasite. me hindame seda, et te tõepoolest äh, tegelete konkreetsete projektidega, arvestades teie organisatsiooni omapära ning liikmete koosseisu. lisaks tahaksin mainida, et selles aruandes me saame seda tegelikult kasutada ka tulevases koostöös, kui me räägime ida- ja lõunapoolsest naabruspoliitikast ning keskenduda väga pragmaatilistele, praktilistele projektidele. mulle ei meeldi need suured äh, skeemid ja suuremahulised projektid, vaid äh, hea on, kui meil on konkreetsed projektid, kus me saame koostööd teha ning järk-järgult, kui meil tekivad esimesed tulemused siis äh, võime minna suuremate projektide juurde, seega suur tänu, aitäh veel kord ning ootame innukalt äh, koostööd ning konkreetset arutelu. suur tänu ja nüüd kolleeg Pitsula, palun. Member of the Parliamentary Assembly of the Medi- liikmena mina näen äh, neid samu teemasid, mida juba teie ka mainisite. nimelt ränne, demograafilised muudatused, koolitused, haridused, rahastus VKE-dele, sooline võrdõiguslikkus, mitte ainult tööhõive, vaid ka noorte võimustamine. loomulikult äh, töökohtade loomine tagab stabiilsuse, seetõttu tahaksin küsida selle Vahemere vabakaubandusala loomise kohta ning ka sellist lõunavahelist äh, kaubanduse soodustamist. institutsionaalsed suhted on samamoodi olulised, et me sõlmiksime suhted näiteks Arengupangaga ja teistega. suur tänu juba ette nende vastuste eest. aitäh, kolleeg Pitsula ning äh, ütleb sõna proua Tessart proua de Sarnes, ähm, aitäh, esimees äh,, härra peasekretär, mul oli väga hea meel kuulata teie sõnavõttu ja ülevaadet teie tegevusest ähm, äh,. tahaksin äh, lisada veel ühe asja, äh, nimelt need väljakutsed, mis Vahemere regiooni ees täna seisavad, on tohutu suured. Äh, konfliktid ja sõjad Äh, fanatism, ränne, julgeolek, äh, stabiilsus, äh, kõik need on tohutu suured väljakutsed ning ma arvan, jah, tõepoolest teie raport läheb õiges suunas, aga me ei ole enam tavapärases olukorras, tõepoolest mitte. ning ma tahaksin küsida, et kas ei peaks natuke muutma teie mandaati ja äh, selle Vahemere Liidu poliitilist mandaati, et äh, kõik äh, Euroopa institutsioonid saaksid tõesti ühiselt tegutseda selleks, et aidata kaasa nende raskete probleemide lahendamiseks. see oleks minu esimene küsimus ja mul on veel kaks lühikest küsimust. kõigepealt, kas te ei leia, et ränn-, Euroopa rändepoliitika puudumine et et äh, selli-, sellise poliitika loomine läheks õiges suunas ja teiseks, kas teile ei tundu, et see arengupoliitika, mis meil on ja need fondid, mis meil on arengupoliitikaga jaoks, äh, tõesti äh, annavad ka tulemusi, aga võib-olla peaks neid paremini läbi vaatama. ma ei tea täpselt, kuidas lahendada seda probleemi, neid väljakutseid, millega me silmitsi seisame, aga ma arvan, et me peaksime nendele küsimustele uue, uue pilgu alt lähenema. aitäh! ja viimasena saab sõna härra Bergamini. Äh, niisiis, palun, härra Bergamini. Merci, monsieur le president, je serai aitäh, härra esimees, ka mina teen lühidalt, äh, tahaksin äh, tänada peasekretäri oma sõpra Fatallah Silamisi. me oleme temaga juba ligemale kolm aastat ja neli kuud koostööd teinud ja äh, ma tahaksin oma sõnavõtus rõhutada, kuivõrd äh, jaoks on, äh, kuivõrd Euroopa või see Vahemere Liit on ainulaadne foorum, härra peasekretär on, rääkis juba sellest, millega me tegeleme, me võitleme tööpuudusega, noorte probleemidega Vahemere piirkonnas ja seda lahingut me peame siis neljakümne kolmes riigis, aga Äh, võib-olla me peaksime äh, ette nägema ka uusi reforme ja läbi vaatama oma töömeetodid. me peaksime äh, vaatama, milliseid tulemusi me erinevates poliitikavaldkondades oleme saavutanud selle kolme aasta jooksul Äh, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu just nimelt Vahemere Liidule ja Euroopa Liidu poolt ja neljakümne kolme liikmesriigi poolt seda rohkem toetama, see on ainus foorum, kus Palestiina äh, teeb koostööd Iisraeliga. teine põhjus äh, meil on äh, kõrgete ametnike tasandil siis Vahemere Liidus ja ka suursaadikute tasandil iga kahe kuu tagant äh, kohal Kreeka, Türgi ja Küprose esindajad, kes tege-, tegelevad siis äh, konkreetsete teemadega ja siis Alžeeria, Maroko küsimus siin juba maikeitev Alžeeria valitsus rahaliselt toetab Vahemere Liidu sekretäriaadi tööd, mida juhib siis äh, Maroko diplomaat, nii et tegemist on tõesti demok-, äh, diplomaatia imega. nüüd äh, Liibüa, me korraldasime hiljuti Vahemere liikmete transpordiministrite kohtumisel ja seal istusid küll küle kõrval Iisraeli transpordiminister ja Liibüa transpordiminister. nii et, et see oli esimest korda neljakümne aasta jooksul, kui selline asi võimalikuks sai. Süüria jah, äh, äh, jällegi äh, Araabia, meil on olemas ühisseisukoht, mida valmis on kaaluma ka Araabia riigid. Ähm, ähm, jah, nad ei taha, et selles organisatsioonil oleks Bashar al-Assadi Süüria, aga nad tahavad, et Süüria oleks seal esindatud ja nüüd naised, te kõnelesite äh, Äh, äh, septembris kaks tuhat kolmteist toimunud ministrite kohtumisele ja see naiste teema oli seal üks peamisi teemasid, millega me tegelesime. Äh, Araabia riigid ja teatud ähm, Araabia riigid on tõesti konservatiivsed moslemiriigid, aga just nimelt nendel ministrite kohtumistel on nende riikide juhid olnud just nimelt naiste küsimustes kõige ambitsioonikamad, näiteks võitlus vägivallaga on üks teema, millest on kõneldud Äh, Põhja-Euroopa riigid ja esmakordselt ähm, on siis Vahemere äh, äh, kohtumine näiteks toimunud Leedus, nii et, et ja just nimelt tänu Vahemere Liidule on äh, Eh, Euroopa riigid eh, nõustunud integratsiooniga minema kaugemale, kui Lissaboni leping ette näeb, sest meil on eh, ministrite kohtumised, kus siis teatud sektori eest vastutavad volinikud vastutavad ning tõesti me tegutseme siis sellise kaasotsustamise vastastikuse lähenemise õhkkonnas Äh, siin räägiti koostööst äh, Jordaaniaga, kes on äh, organisatsiooni üheks koos, kaaspresidendiks ja selline koostöö tõesti toimib väga hästi. jah, ma kohtusin täna Jossef Vataneega, Jordaania peaministriga ja tahan öelda, et see asi toimib tõesti niivõrd hästi, et me oleme otsustanud isegi naabruspoliitika uuesti läbi vaadata, jah, nagu räägiti, Vahemerega seondub tänapäeval väga palju probleeme, aga poliitiliselt ka väga palju eeliseid probleem, äh, mis probleem, äh, nende probleemide osas meil tuleks äh, nii-öelda probleemidele ühine diagnoos panna, terrorism, igasugused inimõiguste teemad ja nõnda edasi, nii et, et aitäh. aitäh, härra Bergamini ja nüüd annan sõna proua Aljo Marile aitäh, härra esimees, ma teen väga kiiresti. jah, ma osalesin nendes aruteludes, mille tulemusena Vahemere liit loodi ja tahaksin rõhutada, et see mõte sündis tõdemusest, et Euroopa, kui ta tahab olla majanduslikult ja poliitiliselt võimas tulevikumaailmas, sest tal ei ole piisavalt äh, kaalu, piisavat majanduslikku kaalu, piisavat geograafilist kaalu äh, ning äh, seetõttu me otsustasimegi kaasata ka teised Vahemere riigid, see ei olnud lihtsalt soov, vaid meil oli ka vajadus nendega ühineda selleks, et me saavutaksime siis tõesti selle seitsmesaja inimene, elaniku kaalu, mis võimaldaks meil siis tõesti eh, maailma teiste suurte tegijatega konkureerida ja seda ei tohiks mitte kunagi unustada. ja meie roll eh, on just nimelt selles, et me peame eh, hoolitsema selle eest, et meie vahel oleksid piisavalt tugevad sidemed, et me oleme piisavalt ühtsed, et me suudaksime ühise plokina, võimsa plokina tegu-, tegutseda, et me oleksime võimas Euroopa Vahemere plokk, see on äärmiselt oluline ja nüüd, härra peasekretär, minu küsimus on äärmiselt poliitiline. nimelt, kas täna ei ole me jõudnud suure seisaku faasi? ja ma tänan teid eh, selle eest, mida olete teinud, aga probleem on sellest, et kui arvestada eh, arenguid, mis on toimunud, konflikte Vahemere piirkonnas, Äh, siis on jäänud äh, mulje, et äh, need ideaalid, millest teie kõnelesite, on taandumas. Ähm, et need, need ideaalid, mille alusel loodi see Vahemere liit, enam võib-olla ei ole päris samad, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Silja Massi, teil on võimalus vastata. <laughs> Teil on tervelt <laughs> niisiis, kõigepealt, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada teid teie julgustavate sõnade eest. Äh, kogesin siin väga palju toetust ja huvi, julgustust. Äh, see loomulikult ei tähenda, et äh, kõigega ollakse rahul ja kõike heaks kiidetakse, mida me teeme, aga ma kaaluksin siiski kõike, vaataksin kõike seda, mida ma siin kuulsin, kui julgustust ja huvi meie regiooni vastu ja meie jaoks on äärmiselt oluline äh, ära kuulata teid. Äh, ja ma tahaksin teile kinnitada, et me tõesti kuulasime teid ära ja panime kõik ka kirja. Äh, tahaksin nüüd kõnelda sellest olukorra keerulisusest ja tahaksin öelda seda, et Vahemere piirkonnal on aadress, on telefoninumber ja on meiliaadress. see loomulikult ei tähenda, et meil on see võlukepikene, millega kõik probleemid seal lahendada. see oleks võib-olla liiga ambitsioonikas, aga äh, see asjaolu on siiski oluline, sellepärast et varasemal ajal selle Vahemere Liidu ajaloos meil sellist asja ei olnud Ehm, meil ei olnud võimalik olukorda jälgida, meil ei olnud äh, võimalik nii hästi tegutseda nagu täna ja see on minu arvates oluline. ning tahaksin äh, teile lubada, et me jätkame äh, siis Barcelonas oma meeskonnaga seda tööd, meie meeskonnas on umbes sadakond inimest ja tahaksin tõesti avaldada tunnustust sellele meeskonnale, sest nad tegutsevad tõesti pühendunult, väga tõhusalt ja tahaksin neile tõesti tunnustust avaldada ma äh, arvasin juba, et paljud küsimused puudutavad rändeküsimust ja ma valmistusin juba selleks. Äh, aga lisaks sellele ettevalmistusele äh, tahaksin teile ka kõnelda mitte ainult kui organisatsiooni peasekretär, vaid ka nagu kui Vahemere regiooni kodanik. ma ei ole Maroko diplomaat Äh, ma ei ole tulnud siia baroko diplomaadina kommenteerima neid otsuseid, mida Euroopa Liit on langetanud hiljuti. niisiis, äh, ma äh, ei hakka sellel teemal kommentaare tegema, sellepärast et see ei ole minu ülesanne ja ma loodan, et te saate sellest ka aru. aga tuleksin tagasi sellise põhilise küsimuse juurde, et kas on vaja üleilmset ja tasakaalustatud lähenemist rände küsimusele rände puhul ei tohiks unustada äh, reaalset olukorda. ma ei hakka võib-olla kõiki neid probleeme üles lugema, aga mainiksin seda, et miljonid inimesed äh, äh, Vahemere lõunarannikult on tänaseks tulnud Euroopasse ja elavad siin täiesti legaalselt, on täiesti integreerunud siia, ei maksa neid inimesi unustada, kui me räägime äh, nendest inimvoogudest, mis meile Vahemerest tulevad ja ei maksa ära unustada ka eh, paljusid raporteid, mis näitavad, et Euroopa Liit vajab eh, tööjõudu eelseisvatel aastatel, aastakümnetel. Eh, siin räägitakse kümnetest tuhandetest inimestest, keda on vaja ärgem unustagem ka ära, kuivõrd oluline on inimeste liikumine. kui oluline on see, et inimesed erinevate riikide vahel liiguvad, kui me tahame teha regionaalset koostööd, siis me ei saa olla inimeste liikumise vastu. ning tahaksin lihtsalt öelda seda, et meil on vaja äh, seda rändevoogude küsimust äh, vaadata globaalselt ja tasakaalustatult ja peaksime tähelepanu pöörama järgmistele asjadele. kõigepealt me peame tegema koostööd. koostöö ei ole mingi tühi sõna, see ei ole mingi teooria. näitaksin teile ühte slaidi, mille, mida ma enne ei näidanud. jah, siin ta on siin on Frontexi statistika ja see statistika näitab, see asi lõpeb aasta kaks tuhat viisteist alguses, aga siin on näha äh, kolm koridori äh, ja neid on tänaseks juurdegi tulnud, äh, Kesk-Euroopas näiteks me teame, et seal on piiri osas, näiteks Ungari-Serbia vahelises piiri osas üsnagi huvitav otsus langetatud aga äh, ma viitaksin siiski sellele slaidile, jah, tõepoolest on olemas nõndanimetatud lääne koridor, mis puudutab Marokot ja Hispaaniat, aga tänu äh, koostööle läbi partnerlusele, tänu äh, tõelisele ühisele tegutsemisele, tänane statistika näitab, et see piir Äh, peab pal-, äh, toimib hästi, see, see ei tähenda, et seda probleem, et probleeme ei oleks, aga tähendab, et riiklikud struktuurid toimivad hästi. ja kui meil on äh, täna Vahemerel probleeme, siis probleemiks on Liibüa ning meil on vaja Liibüas partnerit, kellega me tõesti saaksime rändepoliitikast kõnelda nii et, et tahaksin veel kord rõhutada, kuivõrd oluline on struktureeritud koostöö, koostöö ei ole mingit tühisõna, kui on koostöö, siis on ka konkreetsed tulemused, siin selles slaidis te seda näete. aga äh, on ka arengu äh, küsimus. sellepärast, et kui inimesed kodunt lahkuvad, välja rändavad, siis äh, on neil selleks ka mingid põhjused. selleks võib olla poliitiline ebastabiilsus ja kui on tegemist poliitilise ebastabiilsusega, siis see on ka meie probleem, see on seotud meiega ja me peame seda probleemi lahendama Äh, olgu tegemist poliitilise ebastabiilsusega ükskõik millises Sahara taguses Aafrika riigis. Äh, see tähendab, et äh, tegemist on tõesti poliitilise probleemiga ja sellega tuleb tegeleda ning et meil on veel ka majandusränne ja ka kliimaränne, nii et, et Äh, meil on vaja äh, meetmeid, mis puudutavad kõiki neid valdkondi selleks, et probleemile reageerida. ja äh, võtame näiteks kas või ühe pro-, projekti, mis meil on Vahemere Liidus, Vahemere Ülikool. see on projekt, mis on suunatud tõesti noortele, see on tõesti regionaalne, piiriülene. tegemist on projektiga, mis puudutab noori, parandab nende töö leidmise võimalusi ning äh, on tõesti suunatud sellele, et meil ei oleks ebaseaduslikku rännet, vaid pigem on tõesti projektiga, mis soosib sellist kvalitatiivset rännet, millest kõik kasu saavad. ning eh, tahaksin öelda, et see asi eh, toimib tõesti väga hästi ja eh, tegemist on tõesti projektiga, mis või mida me peaksime tulevikus veelgi suurendama, et me saaksime tõesti tagada seaduslikuma noorterände. Äh, pean silmas siin ka ja nüüd äh, räägin siin vabakaubanduslepingutest ja investeeringutest ja näiteks äh, me võiksime siis pöörata rohkem tähelepanu ühistele huvidele et eh, me saaksime mitte ainult tegeleda siis Vahemere regiooni väljakutsete probleemidega, vaid ka võimalustega. tooksin ühe üsna hiljutise näite. Eh, kui eh, näiteks keegi, üks inimene investeeris Marokosse kuussada tuhat eurot möödunud aastal ja see on tõesti väga hea näide koostööst. niisiis Äh, siin on tegemist just nimelt selliste ühiste ristuvate huvidega ning äh, just sellistes huvides ähm, äh, peitub jõud, mis võib edendada siis regionaalset integratsiooni ning millest kõik võidavad. küsimusi esitati mul päris palju ja aeg, mis mulle nende vastamiseks anti, ei võimalda kõigile vastata, aga vastaksin veel kahele küsimusele täpsemalt Äh, kõigepealt Euroopa naabruspoliitika küsimus. Äh, kallis kolleeg, ma arvan, et äh, praegu on äärmiselt oluline kasutada võimalusi ja luua uus Euroopa naabruspoliitika, mis tugineb partnerluspõhimõttele. ja minu soovitus oleks selline, et Euroopa naabruspoliitika raportis ja ma lugesin seda raportit äh, väga suure huviga, äh, selle, seda raportit, mille koostas härra Kukan ja tahaksin teda tänada kogu töö eest, mida ta on teinud Euroopa naabruspoliitika jaoks. aga kui ma saaksin äh, talle ühe soovituse anda, siis seal peaks tugevdama regionaalset mõõdet, peaks tugevdama seda, et äh, mõõdete, et regionaalne koostöö on tõesti oluline. Äh, meil ei ole vaja sellist äh, visiooni, mis on tõesti seotud ainult kahepoolsete küsimustega, meil tuleb see kahepoolne lähenemine strateegilisse regionaalsesse raami panna Eh, sellepärast et need probleemid, mis meie ees seisavad, on regionaalsed ja seetõttu tuleb ka neile vastata regionaalselt. ja lõpetasin poliitilise mõõtmega, sest see küsimus tõstatus samuti ning räägiksin eh, Vahemere Liidu Parlamentaarsest Assambleest. minu arvates on äärmiselt oluline eh, seda säilitada, seda tugevdada ja tugevdada Äh, suhtlust mitte ainult äh, parlamentaarse assamblee ja peasekretäri vahel, vaid tõesti hoolitseda ka selle eest, et et ähm, erinevad institutsioonid, kes äh, Vahemere partnerlusega seotud on, oleksid kõik kaasatud ja nagu ma ütlesin, parlamentidel on siin kõiges väga oluline roll. lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks veel üks asi Äh, jah, me rääkisime, jah, mulle äh, ei meeldi siin äh, asjale läheneda puhtinstitutsionaalsest kontekstist, aga ma arvan, et nagu härra Bergamini meelde tuletas, rohkem kui kunagi varem on meil praegu vaja regionaalse koostöö struktuure, meil on tõesti vaja ühe laua ääres istuda, teha koostööd, hoolitsemaks selle eest, et meie tulevik oleks samuti ühiselt loodud ning äh, selline ühine tegutsemisviis on äärmiselt oluline ja ütlen äh, äh, väga tihti, et kui Vahemere Liitu täna ei oleks, siis tuleks ta luua. aitäh! aitäh, härra peasekretär! jah, te olete meie ka olnud siin juba väga pikka aega, me koostöö on olnud pikaajaline ja see jätkub. suur aitäh teile, suur aitäh, et tutvustasite oma kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tegevust ja järgmiste kohtumisteni!